nende lahendused ning otsused on erinevad. loomulikult äh, rikastes riikides äh, võetud meetmed ei ole midagi, mida saab muudes liikmesriikides peale suruda. suur tänu, austatud kolleegid, arutelu on sellega lõppenud nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga. tegemist on komisjoni avaldusega meres asuvate naftaplatvormide julgeoleku ja ennetusmeetmed Euroopa Liidus Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κύριο Έτουγκερ. Me jätkame aruteluga ning esmalt saab sõna härra volinik. kahjuks mikrofonita. kahekümnes aprill oli äh, Mehhiko lahe Ameerika Ühendriikide kogu maailma jaoks äh, väga tõsiseks äh, ja kurvaks päevaks. tööstuse esindajad on äh, küll äh, üritanud, äh, kuid kahjuks asjatult naftaleket peatada ning piirata ka mm, keskkonnakahjustusi rannikul. tegemist on nafta ning gaasi ähm, meres asuvate platvormidega ning avalik arvamus on äh, tõsiselt mures selle pärast nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas. Euroopa, sealhulgas ka Norra, toodab üle kahesaja miljoni tonni ähm, toornaftat äh, aastas ning enamus sellest äh, Põhjameres. gaasi ja nafta süvapuurimine Euroopas ei ole niivõrd laialt äh, levinud kui Mehhiko lahes, kuid sarnaseid õnnetusi võib ka siin juhtida ja selleks on meil vaja selle vastu võitlemise mehhanisme, meil peab olema ette nähtud vastav süsteem, Euroopa Mereturvalisuse Amet on olemas, meil on ka tsiviilkaitsemehhanismid samuti oleme me e, väga hästi koordineerinud oma tsiviilkaitsevahendite kasutuse, meie kolleeg Georgieva on omalt poolt juba ka Mehhiko lahe osas e, abistava käe ulatanud. meie eesmärgiks on õige, ennekõike just ennetamine, seda selleks, et taolise katastroofi tulemusi ei peaks hakkama likvideerima koos härra Potočnikuga oleme me asunud üle vaatama kohaldatavat õigusloomet taolises olukorras ja selle õigusloome kohaselt Euroopa Liidus on paika pandud raamistik tagamaks turvalisust ning keskkonnakaitse ning samuti peame me silmas taolisi õnnetusjuhtumeid mis võivad aset leida. samuti puudutab see varustatust ning miinimumnorme, tagamaks turvalisuse ning ka töötajate äh, tervishoid. me vaatame läbi kõik need sätted ning seda selleks, et äh, teha kindlaks, et kui on juhtub kõige hullem, siis oleks meil olemas tõhus vahend. muidugi tuleb siinkohal teha äh, tihedat koostööd ka liikmesriikide ametitega sest et äh, väga paljud äh, tervishoiu ning äh, turvalisus sätted on eelkõige just liikmesriikide pädevuses, mitte ka Euroopa Komisjoni osas. ja muidugi mõistame, ei saa sajaprotsendilist kaitset pakkuda, väga palju sõltub sellest, kuidas naftaplatvormidel toimitakse seega siis äh, peavad võimud ning sektor omavahel koostööd tegema, et tagada optimaalne turvalisuse tase. see küsimus peaks olema kesksel kohal ja me peaksime seda arutama kõikide osapooltega. järgmisel nädalal leiab aset äh, peamiste äh, energiavarustusettevõtete vabandust, leidis aset konsortsium ning seal nõuti, et tagataks et seda, et võetaks kõik vajalikud meetmed, kui taoline sündmus peaks Euroopas juhtuma. ja me üritame samuti muidugi iga hinnast vältida taoliste sündmuste asetleidmist me oleme samuti nõudnud, et ettevõtted tagaksid turvalisuse nafta- ja gaasiplatvormidel, see on äärmiselt oluline ka meie rannikuvete jaoks liikmesriikides. see tööstussektor on alustanud oma tööstusoperatsioonide läbipaistvaks muutmist ja me soovime samuti välja selgitada kõige paremad tavad selles valdkonnas. järgmisel kuul peaks aset leidma järgmine koosolek ja äh, siis selleks ajaks me oleme juba ka parema ülevaate saanud aset leidnud äh, katastroofist Mehhiko lahes. ma arvan, et on ennetav hakata praegu järeldusi tegema, praegu ei ole veel täielikku ülevaadet, kuid me peame eelkõige just põhjused välja selgitama, kui aga selgub, et on vaja vastust õigusloome tasandil, siis komisjon kindlasti kiirelt teeb oma ettepaneku. austatud saadikud, te näete, et Euroopas on pidevalt tehtud jõupingutusi selle nimel, et taolist katastroofi vältida. kui aga katastroof peaks aset leidma, siis meil on olemas meetmed ja mehhanismid, mis võimaldavad veel kiireloomuliselt reageerida ja seeläbi on võimalik vähendada kahjusid nii keskkonnale kui ka meie kodanikele. suur tänu! suur tänu, härra volinik! ja sõna saavad nüüd fraktsioonide nimel järgnevad kõnelejad, esmalt härra Soonik äh, Rahvapartei nimel. suur tänu! Mehhiko lahes toimunud äh, naftaplatvormi plahvatus on ajaloo suurim selletaoline õnnetus ja väga mitmeid tonne naftat on voolanud Mehhiko lahte. praegusel hetkel on meres juba nelikümmend tuhat ruutmeetrit kaetud õliga, see on umbes sama suur territoorium nagu Holland ja see on suureks ohuks ka inimelule et eh, sellest looduskatastroofist eh, lähtuvalt peame me loomulikult läbi mõtlema selle, milline on olukord meie oma naftaplatvormidel eh, Euroopa Liidus. see peaks olema esimeseks sammuks, et tagada ohutus Euroopa Liidu vetes. samuti soovin teie tähelepanu pöörata sellele, et ehm, kui selline õnnetus juhtuks Läänemeres, siis oleks äh, loodusele tagajärg tagasipööramatu. kõiki õnnetusi peab ähm, väga tähelepanelikult vaatama, me peame äh, kasutama võimalikult head tehnoloogiat. Ähm, see pea, tõttu peaksid olemas olema rahvusvahelised menetlused äh, ja tegutsemisviisid juhul, kui taoline naftakatastroof toimub me oleme ka näinud, et otsused, mis lubavad naftaplatvormidelt õli proovida, on osutunud lobitöötajate suureks surveobjektiks. ja samuti eh, on survestatud ka Nord Streami projekti ehk gaasitoru Läänemere põhjas kunagi ei saa garanteerida sajaprotsendilist ohutust, kui eh, maailma merepõhja proovitakse puurida auke, aga lobistide, vastavate tööstuste lobistide eh, me, mõju me ei peaks eh, lubama endale. aitäh, härra Sonik, nüüd kolm minutit härra Arseenis jah, aitäh. tihtilugu me näeme, et kui toimuvad katastroofid, siis äh, võetud meetmed osutuvad äh, tühiseks. Äh, Mehhiko lahes leidis aset katastroof platvormil, mis ehitati kahe tuhande esimesel aastal ning selle plahvatuse tagajärjed omavad tohutut mõju keskkonnale. viimaste päevade jooksul ei ole õnnestunud ka pidurdada naftaleket. üle viie tuhande eh, nafta, eh, tonni naftat voolab Mehhiko lahti iga päev. praegu on ohus mitmed erinevad loomaliigid selles piirkonnas, viis seitsmest olemasolevast merekilpkonnaliigist mitmed äh, mereimetajad on äh, kadumisohus, tegemist on piirkonnaga, mis äh, vaevu vaeva on üle saamas kat-, Katariina tagajärgedest ning selle, ning lisaks sellele plahvatus tingis ka üheteistkümne töötaja surma. samas on kongress Ameerika Ühendriikides vastu võtmas meetmeid, võeti vastu moratoorium piiramaks eh, nafta eh, puurimist, Obama valitsus eh, kinnitas selle heaks hoolimata avaldustest, mis tegelikult olid vastuolulised. praegu on me teame eh, sadu töötavaid platvorme nii nafta kui gaasi osas Euroopas. Mehhiko lahe õnnetus eh, kinnitab eh, taas kord, et meil on õigus kaarta tõsiseid keskkonnakatastroofe, mis on seotud nende platvormide riketega. kahjuks maavarade maavarade kasutamist merepiirkondades, sellega ei arvestata viimase direktiivi raames. viimased õigusloomealased algatused ei arvesta sellega, et taolisi õnnetusi võiks Euroopas juhtuda, lihtsalt preventiivsed meetmed ei ole piisavad. selle asemel, et lihtsalt jätkata uute meetmete vastuvõtmist, ehk peaks Euroopa Liit hoopis kehtestama moratooriumi ja keelama meres asuvate platvormide kasutamise. me peame tõepoolest reageerima enne, kui taoline katastroof ka Euroopa rannikuid tabab. liberaalide nimel proua Lepage, palun. suur tänu, proua, proua president kahekümne teisel aprillil leidis aset Louisiana rannikul platvormi plahvatus ning see tõi kaasa tohutu naftalekke. tekivad kolm olulist küsimust. ennatlike süsteemide puudus, mis võimaldaksid sedasorti lekkeid vältida, seda on raske mõista. piisava kontrolli puudus avalike amat-, ameti, ametivõimude poolt seoses vajalike kaitsemeetmetega naftaettevõtjate jaoks, selleks et vältida reostusi. ning lõpuks spetsiifiline risk, mis on seotud naftaleketega, mis on eriti kahjulikud, meie kolleeg just mainis seda, näiteks äh, Läänemeres oleks selline katastroof tohutute mõjudega, mõjudega tegemist on äh, maailma piirkonnaga, kus naftaplatvorme on kõige rohkem, seal on aset leidnud juba mitmeid õnnetusi ning seetõttu on äärmiselt oluline, et me uuriksime, milline on olukord selleks, et vältida, et sedasorti äh, õnnetusi meie rannikutel ei juhtuks ning meil on hea meel, et äh, komisjonis on sedasorti algatus tehtud. aga milliseid meetmeid kavatsete kohe võtta selleks, et tugevdada õnnetuste ennetamise meetmeid meres asuvatel naftaplatvormidel, mis asuvad meie territoriaalvetes. Te rääkisite miinimumnõuetest, aga austatud volinik, sellest ei piisa. teiseks, millised on kontrollimeetmed, mida rak-, tagada, et julg-, turvalisusnõudeid täidetakse. ei piisa sellest, et paberil oleksid turvalisusreeglid, neid peab ka rakendama. ning selle rakendamise kontrolli peab ka tõhusalt teostama, mida kavatsete selle nimel teha? kolmandaks, millised on meetmed, mida olete võtnud selleks, et vältida õnnetuse puhul rannikute reostust? väga hea on, kui meil on laevad ning tsiviilkaitsejõud, aga millised on meie vahendid? kas ei ole praegu õige hetk nõuda ettevõtjatelt konkreetseid meetmeid, mida võiks rakendada, kas ei oleks ka vajalik ette näha, võttes arvesse ühenduse õiguse, ökoloogilise kahju mõisted, adekvaatset hüvitamissüsteeme. ning lõpuks, naftafirmad puurivad aina sügavamal, mistõttu on meetmete võtmine õnnetuse puhul aina raskem ning merekeskkond on ohustatud milliseid meetmeid kavatsete võtta selleks, et äh, süvameres aset leidev puurimine, eelkõige just kaugel põhjas, oleks ohutu ning nõustun äh, küsimusega, mille esitas kolleeg Arsenis, kas ei ole õige aeg esitada küsimus moratooriumi osas, mis oleks sama ulatuslik kui USA morateer-, moratoorium, mida tahendatakse rakendada selleks, et väljuda nafta puurimise olukorrast, kas ei ole praegu selleks õige aeg? suur tänu, proua Lepage, proua Düro, palun, roheliste nimel. Euh, suur aitäh, lugupeetud president äh, härra volinik, mina arvan, et me peaksime lõpetama siin sellise katsetamise tööstuses äh, praegu oleme me üha enam naftanäljas, tehakse üha enam, äh, tehakse kõik selleks, et puurida üha sügavamalt ning see tingib õnnetusi me praegu äh, tegeleme eelkõige just äh, eelkõige just äh, maavarade kasutamisega, aga mitte ei arvestata sellega, millised kohutavad tagajärjed võivad sellel olla meie keskkonnale. ma näen, milliseid tohutuid summasid kasutatakse selleks, et üha sügavamalt puurida aga samas eh, vahendid eh, ennetustegevuseks on eh, täiesti olematud, samuti riskide vältimiseks. nagu kolleegidki nõuan mina mitut asja. ma arvan, et esmaselt oleks vaja audit kõikide naftaplatvormide kohta ning selgitada välja, kas nad on aegunud, kas nad on normide kohased ning muidugi mõista tuleb läbi viia ka kõikide platvormide kontroll, olgugi et see on liikmesriikide pädevuses, tuleb ka komisjon, peab kontrollima liikmesriikide läbiviidavaid kontrolle ning lõpuks meil on vaja ka äh, Äh, kõige haavatumate ökosüsteemide ähm, äh, järelevalvet ja ma tervitan seda, et üritatakse leida viise, kuidas õnnetuse puhul äh, tagajärgi likvideerida, aga samas ma arvan, et me peaksime ikkagi võtma meetmeid ette täielikult kaitsta haavatuid ökosüsteeme. Alaska puhul on vaja näiteks rahvusvahelist konventsiooni, nagu on olemas juba Antarktikas loodusvarade kaitsmiseks ning Euroopa Liit võib taolise ennetustegevuse osas olla esirinnas. ma usun, et siin on tegemist ka väga hea põhjusega, miks investeerida kiiresti rohkem taastuvatesse energiaallikatesse. võtame kas või selle vulkaani, mille nime ma ei hakka mainima, kuna see on nii keerukas, aga me, kui me näeme, mis selle tagajärjed on siin on jällegi äh, paralleel ka nafta puurimisega, ma arvan, et me peame lõpetama äh, nafta puurimise, sellepärast et selle tagajärjed võivad olla täiesti katastroofilised. suur aitäh, proua Düran ja härra Chichester, palun. Thank you, madam eh, president. Äh, suur tänu, proua president. ma tervitan voliniku seisukohti. maailm on jälginud uskumatute silmadega seda, mis on toimunud äh, Mehhiko laes pärast plahvatust ja on selgunud, et äh, nii tööstuse esindajad kui ka Ameerika Ühendriikide ametivõimud on olnud suutmatud seda naftaleket peatama. meil on ka enda kogemused olemas Põhja-Jää mere ähm, naftaplatvormide plahvatustest ja sellest tuleb muidugi teha oma järeldused. kuid äh, siin on siiski oluline vahe, nimelt mere sügavuse osas äh, siis Mehhiko lahes ja ka Põhja-Jäämeres. Äh, olgem aga ettevaatlikud uue seadusandluse osas, sest Äh, me ei tea seda, kas äh, uued seadused, ähm, kas vanad seadused äh, oleks takistanud sellise sündmuse toimumist siin, uued seadused aga peaksid seda takistama. me peame garanteerima seda, et selliseid sündmusi enam ei juhtuks ja lõpetuseks veel selline mõte. kui me arutleme siis suhtelise riski üle, siis äh, sellise mm, äh, suhtelise riski seisukohalt peaks lähenema ka tuumaenergia küsimustele. tänan, härra Chichester ja nüüd annan sõna härra Horule kaheks minutiks. aitäh, proua president. naftaleke Mehhiko lahes on tõsine keskkonna ning majanduslik katastroof tundub, et on täheldatud rikkeid ning äh, ebakõlasid selles, kuidas äh, USA siseministeerium jaotas äh, puurimislubasid. tegemist oleks liiga kerge suhtumisega ning andestamatu käitumisega, mille tagajärjed on mõõdetamatud. me teame, et maailmas antakse riikide poolt sadu puurimislubasid ja kui äh, nendesse suhtutakse sama kergemeelselt kui USA-s, siis see tekitab äh, tõsiseid probleeme kogu maailmas. Euroopa kõige äärepoolsemate piirkondade esindajad on jaganud suurel hulgal naftapuurimislubasid ning seetõttu on mul tekkinud sellega seoses suur mure. seetõttu on vajalik, et Euroopa Liit näitaks eeskuju ning vaataks üle hoolikalt turvameetmed ning ennetusmeetmed omaenda naftaplatvormidel, mis asuvad meres. lisaks sellele Äh, õnnetuse raames aset leidvad lekked meres, merel, mitte ainult Euroopas, on midagi, mis äh, moodustavad äh, kümneid tuhat, miljardeid tonne iga aasta. kas ei ole mitte aeg, et Euroopa Liit teeks algatusi selleks, et meres olevate naftaplatvormide osas kehtestataks rahvusvaheline vaieldamatu kontroll ning selleks loodaks rahvusvaheline asutus. pärast Kopenhaagenit ning Cancuni jaoks ette valmistades võiks Euroopa Liit algatada tõelise maailma äh, tasemel haldamissüsteemi äh, meres asuvate naftaplatvormide töö kontrollimiseks. suur tänu. härra Martin, üks minut, palun. komissar, als lugupeetud volinik Vaavi mere äh, ranniku elanikule ma suhtun Mehhiko lahe katastroofi nii, äh, nagu see võiks suhtuda ka minu piirkonnas. kui see meil juhtub, siis meil ei oleks enam joogivett ega midagi muud. mida see tähendab? kas te olete kindlad, et äh, naftaplatvormid, mis asuvad Põhja-Jäämeres, on ikka turvalisused? näiteks äh, kas või kliimamuutuste seisukohalt, olete te kindlad? Te rääkisite samuti koordineerimisest, kuid tihti on nähtud, et erinevate riikide vahel koordineerimine ei toimu. kas on ikkagi kindlaks tehtud, mis, milline on olukord ja mis on juriidilise olukorraga, kui näiteks esitatakse kaebusi ettevõtete vastu, kui peaks leidma aset õnnetusi? ning kas meil on ka fondid äh, riskide katmiseks? ning lõpetuseks kas on kontrollitud ka tööstuse ning kontrolliasutuste vahelisi suhteid, me lihtsalt ei saa äh, hea saatuse peale lootma jääda. suur aitäh ja proua Antonescu, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ka mina tahaksin tervitada komisjonipoolset algatust. ma arvan, et on väga oluline seda teemat arutada, olgugi et õnnetus ei leidnud aset Euroopa Liidu liikmesriikide territoriaalvetes meil on aga ka väga palju naftaplatvorme ning äh, aktiivsus üha suureneb, sellepärast et äh, Rahvusvaheline Energiaagentuur leiab, et ainult viis protsenti mere naftavarudest on praegu teada. mis on aga õnnetuse tagajärjed, mis äh, juhtub neis vetes, kus taolised äh, naftaplatvormid on liikmesriikides, ma leian, et on vaja ka lisameetmeid selleks, et tagada platvormidel töötavate inimeste turvalisust ning meetmeid selleks, et ennetada õnnetusi ja katastroofilisi tagajärgi. samuti me peaksime õppima sellest õnnetusest järgmist. me peame äärmiselt tähelepanelikult äh, vaatama seda, kuidas äh, puurimisload äh, väljastatakse ning millised on tingimused. siin tuleb tagada, et vastutust kanna, kantaks ja ettevõtted, mis väga palju võivad võita taolisest puurimisest, peavad olema valmis ka kandma kahjusid. Ameerika Ühendriikides me näeme, et äh, ettevõtetel on äh, võimalus äh, lepingu õiguse alusel süüd teise kaela ajada. me peame aga üritama parandada omalt poolt äh, õigusraamistikku ning seeläbi vältida taoliste sündmuste asetleidmist. kogemustest on näha, et õnnetused äh, tingivad väga tõsiseid kahjusid. komisjon on kinnitanud, et äh, naftavarude mm, turvalise mm, puurimise õigusloome ei oleks liiga palju lubav ning me peaksime igati vähendama taoliste probleemide tekkimise võimalust suur aitäh ja järgmiseks kõnelejaks on härra Grobartšuk, üks minut. suur aitäh, president, lugupeetud volinik. Mehhiko lahe katastroof sunnib meid veel kord üle vaatama, milline on olukord Euroopa Liidus. eriti mõeldes siinkohal Läänemere gaasitorule, mis vaatamata soovitusele mitte seda paigaldada, eh, ikkagi sinna paigaldatakse ja siis eh, Stockmanni eh, projekt ka gaasitoru paigaldamise käigus tehakse hulgaliselt puurimistöid, siin ja ähm, meil küll ei ole siin äh, platvorme, kust äh, hakataks pumpama midagi, aga kui vesi satub äh, torustikku, siis see ähm, toob kaasa samuti katastroofi, nii et ma paluksin, et komisjon vaataks, millised on selle projekti riskid. ja nüüd lähme üle vabale mikrofonile ja annaksin üheks minutiks sõna kõnelejatele. härra Rubik, härra Rubik, palun. aitäh, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. minu nägemuses on nii, et me ei ole selliseid probleeme veel lahendanud ja seetõttu esitaksin volinikule küsimuse. kas me saaksime aidata kuidagi äh, oma teadusuuringute keskuse või muude abivahenditega, et Mehhiko lahe katastroofi kontrolli äh, alla saada. me püüame küll vähendada äh, siis mittetaastuvate energiaallikate kasutamise määra, aga kas te arvate, et Euroopa majandus piirkonnas eh, ja sealhulgas ka Norras võiks mingi sellesisulise uue algatuse ette võtta. Eh, suur tänu, proua president, kallid kolleegid. nagu eelpool sõna võtnud kolleegid juba ka ütlesite, siis ma leian, et on tõesti uskumatu, et juba nädalaid äh, voolab nafta merre ja me ei ole suutnud neid lekkeid peatada. Äh, British Petroleum on üritanud äh, olukorra tõsidust vähendada, kuid nad lihtsalt heidavad meie üle nalja seda tehes, sellel on väga tõsised tagajärjed kõikjal ja me peame selleks, et Euroopas taolisi sündmuseid ei juhtuks, Euroopa tasandil meetmeid võtma. meil peavad olema piisavad äh, turvalisussüsteemid ja selleks peame võima, meil olema ka piisavad äh, süsteemid, piisavad vahendid, sellel on oma maksumus, kuid äh, kui taolisi meetmeid ei ole, siis äh, kulud osutuvad veelgi tõsisemaks. minevikus me oleme teinud sellealaseid algatusi ja me peame jätkama selles samas suunas tänu, härra Kadraui ja proua Keltenbeck. hea komisjon Oettinger. proua president, austatud volinik. keskkonnakomisjoni volinikuna ning äh, bioloogilise mitmekesisuse variraportöörina pean ütlema, et loomulikult äh, puudutab see katastroof mind eriti lähedalt ning meid kõiki, sest suur osa sellest, mis elab, on nüüd hävitatud. ning hoolimata kõikidest ennetusmeetmetest leiab õnnetusi alati aset, sest kõike ei ole võimalik vältida. Need õnnetused võivad puudutada nii naftaplatvorme, aga ka äh, tuumaelektrijaamu. Austrias öeldakse, et peab midagi aset leidma, enne kui midagi muud aset leiab. see tähendab, et alles pärast katastroofi võtame sellest vajalikud õppetunnid. ning ma arvan, et see nafta suur õnnetus peaks tooma kaasa selle, et me küsime, kas tuumaenergiast loobumine on hea lahendus või mitte. ma arvan, et me peame kasutama kõiki oma rahalisi vahendeid, kõiki oma vaimse, kogu oma vaimset energiat selleks, et äh, parandada investeeringuid taastuvenergiasse. suur tänu, härra Killi, palun! milline saab olema meie töö tulemus? ja nende meetmete tulemus, mis me oleme, mis on selle töö tulemus, mille on teinud need suured naftafirmad, mis on põhjustanud selle suure naftakatastroofi. komisjon peab rakendama meetmeid selleks, et vältida sedasorti katastroofi tule-, katastroofe tulevikus. me peame uurima, millised on ka võimalikud teised energiaallikad, tuuleenergia ja päikeseenergia. me peaksime ka nende osas edusamme tegema. naftafirmad puurivad veel kaugemal merel ning sedasorti katastroofid leiavad kindlasti mitte ainult ühe korra, vaid lausa mitu korda veel tulevikus aset. proua Tiika, palun. suur tänu, proua. suur suur tänu, me toetame igati seda, et investeeritakse Euroopa infrastruktuuridesse energia valdkonnas, kuid seda ainult tingimusel, et tagatud on täielik turvalisus nii ehituse kui ka äh, puurimise käigus. ma nõuan, et äh, kõik äh, projektid, mis on seotud kütuste mm, või nafta puurimise või merealuse transpordiga, oleks seatud tõsise järelevalve alla liikmesriigid, kellel on rannikuveed, peaksid omama samuti äh, meeskondi, kes saaksid reageerida taoliste õnnestuste puhul. kõik ettevõtted, mis kütuseid äh, transpordivad, peavad samuti omama piisavaid äh, kindlustus, kindlustusi, et hüvitada kahjud. suur tänu, proua Tikau! ja härra Baltšutis viimase kõnelejana. aitäh, proua esimees. arvan, et kogu maailm äh, lihtsalt äh, ei usu oma silmi, jälgides sündmusi Mehhiko lahel. keegi ei oleks osanud ette näha, et nii suur ja võimas riik nagu Ameerika Ühendriigid ei suuda toime tulla sellise tragöödiaga. arvan, et ka Euroopas on investeeritud palju nii inimressurssi kui ka finantsvahendeid, et võimalikke lahendusi leida sellistele küsimustele, sellele vaatamata tegutseb loodus aga eh, mõnikord omapäi ja sellised tragöödiad võivad juhtuda. veel kord meenutaksin Nord Streami teemat. me peame veel kord seda küsimust läbi mõtlema juhul, kui midagi taolist juhtub, seal oleme meie selle eest vastutavad ja me peame veel kord asu-, arutama Nord Streami ohutust ja selle ohutut kasutamist ning tagama oma ohutu olukorra siin Euroopas suur tänu ja arutelu lõpetab härra volinik. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und jah, suur aitäh, lugupeetud president, äh, lugupeetud saadikud. nagu teie, ka mind puudutab see sündmus mitte ainult volinikuna, vaid ka kodanikuna, seda seetõttu, et me näeme, kuidas loodust hävitatakse ning see paraku valmistab meile muret. kuid kui me tunneme muret, siis ometigi peab külma verd säilitama. hüsteeria ning äh, toormamine oleksid valeks lähenemiseks. selline taktika on läbi kukkunud ka Mehhiko lahes, samuti on, tehti seal inimlikke vigu Ameerika Ühendriigid, avalik arvamus seal kindlasti selgitavad välja, milles täpselt asi oli, sellepärast et äh, nemad äh, ja ka meie tunneme suurt huvi selle probleemi põhjuste vastu. ma usun, et Ameerika Ühendriikides rahvas tunneb sama suurt muret katastroofi pärast ning äh, loodab, et tagajärjed likvideeritakse. ma usaldan täielikult äh, Ameerika Ühendriike, samuti on mul sügav usaldus nende tehnilise võimekuse vastu. teiseks, me peame nafta kasutusest vähehaaval loobuma. tööstusriigid on juba väga pikka aega kasutanud naftat meie kodanikel on üle kahesaja miljoni sõiduki, ka mina sõidan autoga nagu teiegi, ma sõidan palju autoga, samuti sõidan ma lennukiga. eelmisel äh, nädalavahetusel näiteks äh, või olime me lõuna pool ning samuti lihavõtte ajal äh, reisisime me lennukiga see aga jällegi tähendab seda, et äh, kasutasime selleks naftat ja see puudutab mind ja see puudutab ka teid. siin saalis paraku on rohkem assistente kui saadikuid, kuid te, äh, te teate, et äh, siiski, et ka lähiaastatel ikkagi naftat on vaja. kakskümmend protsenti taastuvaid energiaallikaid äh, kümne aasta pärast, see on meie eesmärgiks. ja kaks tuhat viiskümmend on praegu meie lõppeesmärgiks. selleks ajaks on meil teatud eesmärgid püstitatud. me soovime, et selleks ajaks kaheksakümmend protsenti kasutatavast energiast oleksid muudest allikatest pärit kui äh, fossiilkütused äh, ning nafta elektriautod on üheks äh, lahenduseks, kuid siin on veel aastaid vaja oodata ja sinnamaani tuleb ikkagi bensiini peale lootma jääda. Mehhiko lahes, ka Põhja-Jäämeres oleks võimalik oleks võimalik vähendada äh, neis piirkondades riikide sõltuvust naftast siiski samuti tuleks vähendada sõltumatust, meie sõltumatust taolistest riikidest, mis ei ole demokraatlikud. siin on ka tõsine erinevus Põhjameres, Põhja-Jäämeres sügavuse osas on võimalik puurida saja viiekümne kahesaja meetri sügavuselt. Mehhiko lahes on see väga erinev, kolm tuhat kuni neli tuhat meetrit ning seal on tingimused täiesti te teised, selleks, et sada viiskümmend, kakssada meetrit, äh, et sinnani jõuda, on võimalik kasutada allveelaevu. mehitamata küll. Mehhiko lahes on see aga palju keerukam tagada turvalisus. usun, et meil on igati põhjust eeldada, et Saksa, Norra, Taani tehnilised meeskonnad suudaksid tegutseda taolistes olukordades ja meil peab olema usaldus. samuti tuleb meil Euroopa tasandi koostööd teha, tagamaks merede turvalisust ning seeläbi jõuda väga kõrge turvalisuse tasemeni ja seda selleks, et liikmesriigid kui ka rannikuriigid eelkõige saaksid äh, meie peale loota. Nord Streami puhul jah, tõesti on turvalisuse küsimus esmatähtis, siin on väga keerukad äh, protseduurid ette nähtud, kõigest peeti kinni ja Nord Stream, ma võin kinnitada, saab olema kõige modernsem ja kõige kindlam, turvalisem äh, gaasijuhe. kui peaks le aset leidma probleeme, kui tekib rikkeid, siis on võimalik gaasitransport peatada nii meres kui ka rannikul. me ei saa võrrelda Nord Streami sellega, mis juhtus Mehhiko lahes. ja lõpetuseks jah, tõesti, naftast tuleb loobuda, kuid selleks läheb vaja aastaid, aastakümneid ja kõik meie nii poliitikas kui ka naftasektoris peame selle nimel töötama. kui me vaatame näiteks turvanõudeid, kui me vaatame varustust, personali, siin tuleb tõesti tagada väga kõrged normid me peame õiged küsimused küsima ja kui me saame neile vastused, kui me oleme saanud vastused oma ettevõtetelt, tööstussektorist, siis me saame teile need vastused ka edastada tõenäoliselt sügisel. tuleb samuti vaadata, kes on vastutav kahjude korral. kuid taolised sätted tegelikult on juba olemas mitte ükski osapooltest ei ole selle vastu midagi ütelnud vastutus on selge ja vastutus siin ulatub miljardite eurodeni. kahjude hüvitamine ja intresside määrad, need küsimused on juba lahendatud mõne nädala pärast, eks me näe, kas peab äh, tehnilises või õigusloome plaanis reageerima kuid me näeme, kui tõsiselt sellesse suhtuvad kõik ja me näeme, et tuleb kõige ennetustööga tegeleda, kuid samuti tuleb vaadata, mida teha pärast katastroofi aset leidmist ja meie ka komisjonis kindlasti tegutseme. suur aitäh, härra volinik, sellega on arutelu lõppenud selles punktis, kallid kolleegid